head kolleegid, läheme edasi kohe esimese hääletusega, tervitasin kontkomisjoni eh, esimeest. ning eh, tegemist on siis eh, liidu finantshuve kahjustava pettuse vastase võitluse kriminaalõigusega ja me lähemegi kohe edasi hääletusega, hääletus on nüüd alanud Um, um, head kolleegid, siin on rohelistest üks hääl üle, see on küll esimene kord niimoodi. nii et kui rohelised saaksid midagi teha. Okay, vote... hästi, nüüd on siis hääletus sellega lõppenud. viiskümmend kuus äh, poolt, kaksteist vastu, ühtegi erapooletut. And congratulations to ja õnnitlused raportöörile proua Kreslale ning härra Lopes Aguilarile. aitäh, kolleegid ja aitäh ka äh, kontkomisjoni kolleegidele. ja nüüd läheme edasi libehääletustega. kui ülejäänud kolleegid saaksid vaikselt lahkuda, siis läheme edasi kohe libehääletustega. Colleagues, if, um, if our colleagues from the Cont Committee could leave quietly. Eh, kui kontkomisjoni eh, liikmed saaksid rahulikult lahkuda. aitäh. head kolleegid. Läheme nüüd edasi kolmandate riikide kodanike kõrgema tasandi kutseoskusi nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimused. ja meil on kaks kommentaari. tööhõive äh, muudatuse kohta vastavalt äh, reeglile viiskümmend neli, kompromiss äh, kolmteist ning siin ei mainida seda, et see on kaetud kompromissiga leheküljel kolmkümmend seitse ning ülejäänud, see, selle kohta on öeldud, see, kui kompromiss äh, heaks kiidetakse, siis on see seotud kompromissiga kolmteist, neliteist. ning äh, kui seda aru saite, üheteistkümnenda lehekülje kolmeteistkümnes äh, katab siis seda muudatusettepanekut, kompromissi. head kolleegid, läheme edasi. esimese hääletuse juurde. üks, kaks, üheksa. kas kõik on valmis? hääletus on alanud hääletus on lõppenud. And that is rejected. on tagasi lükatud. Okay, we now go to amendment 130. sada kolmkümmend, hääletus on alanud Vote is closed. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud kompromiss artiklis kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. muudatusettepanek kolmsada viis, hääletus on alanud lõppenud tagasi lükatud. nüüd läheme, hääletame plokina. kolmsada kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud muudatus kolmsada seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kolmsada, eh, vabandust, ütleb esimees, kompromiss kolm kompromiss kolm hääletus on alanud. It's my own report as well. minu enda raport ka ju, peaks teadma. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kolmsada kolmkümmend kuus hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromiss artiklis viis hääletus on alanud. Closed. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kolmsada nelikümmend kaheksa hääletus on alanud. kolmsada nelikümmend kaheksa kolmsada nelikümmend kaheksa hääletus on endiselt avatud. kõik ei ole veel jõudnud hääletada. kas nüüd on kõik hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud. kompromiss artiklis viis kaks, hääletus on alanud. Vote is closed hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. kompromiss artiklis kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. nelisada kuusteist hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kompromiss artiklis seitse, hääletus on alanud. nüüd on lõppenud. heaks kiidetud. nelisada nelikümmend üheksa hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seitse A kompromissartikkel, äh, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromissartiklis kaheksa hääletus on alanud artiklis kaheksa, kordab üle esimese, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, aga kümme inimest ei hääletanud, ma ei tea. kas peaksite kaardi sügavamale lükkama oma masinatesse, võib-olla ärge vaadake oma telefoni, aga igal juhul see on nüüd hääletatud, nüüd kompromiss artiklis üheksa rahvaparteil on üks üleliigne hääletaja. vähemalt me näeme, et teie tunnete huvi selle hääletuse vastu, aga teil on üks üleliigne. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. artikkel kümme, kompromiss. hääletus on alanud artikkel kümme. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromissartiklis üksteist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromissartiklis kaksteist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. kompromissartiklis kolmteist, mis katab ka tööhõivekomisjoni üheteistkümnendat muudatusettepanekut, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. EFTD-l on üks üle. hästi, nüüd on hääletus lõppenud. heaks kiidetud Compromise on article. Sorry, amendment, amendment five zero. muudatusettepanek viissada kaheksa, hääletus on alanud, viissada kaheksa. Okay, so five zero eight, the vote is. viissada kaheksa, nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud, viissada üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, viissada seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. Rejected tagasi lükatud. On block five one three, five one oh and five eleven on block, the vote is open. ja nüüd plokina viissada kolmteist, viissada kümme, viissada üksteist, hääletus on alanud, see katab ka viit, viissada nelja, viissada neljateist, viissada neliteist hääl-, mm, läks jälle. nüüd kompromissartiklis neliteist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromissartiklis kuusteist hääletus on alanud. Vote is closed hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromiss artiklis seitseteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. üheksateist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud kompromiss artiklis kakskümmend. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. viissada kuuskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromiss artikkel kakskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromiss artiklis kakskümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud, kompromiss artiklis kakskümmend kolm, hääletus on alanud. E rahvaparteil on jällegi üks üleliigne hääletaja. Need on korras, hääletus on lõppenud, heaks kiidetud Amendment 625 and 9 muudatusettepanek äh, kuuskümmend viis ja tööhõivet üheksateist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromiss artiklis kakskümmend neli. Vote is closed. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromiss artiklis kakskümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. muudatusettepanek sada kakskümmend seitse, kuussada kolmkümmend viis, mis on identsed, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. kuussada kolmkümmend kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. sada kakskümmend kaheksa, kuussada kolmkümmend seitse identsed hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud siis põhjenduspunktid number ük-, sada, sada kolmkümmend üks hääletus on alanud, tegemist on kompromissiga. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. muudatus sada kolmkümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. kompromiss põhjenduspunktis kolm A. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromiss põhjenduspunkt kolm AA, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. kompromiss, põhjenduspunkt neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kompromiss, põhjenduspunkt neli B, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud muudatusettepanek sada kolmkümmend üheksa, hääletus on alanud, sada kolmkümmend üheksa. hääletus on lõppenud. jällegi Rahvaparteil on üks üleliigne hääletaja hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. põhjenduspunkt äh, viis, kompromiss, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. kompromiss põhjenduspunkt viis A, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, heaks kiidetud kompromiss, põhjenduspunkt viis B, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. rahvaparteil on üks üle. nüüd on hääletus lõppenud, heaks kiidetud. muudatusettepanek sada viiskümmend neli, hääletus on, äh, sada viiskümmend hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud põhjendus punkt kuus, kompromisshääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. muudatusettepanek sada viiskümmend neli. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada viiskümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromiss põhjenduspunkt kuus A, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromiss äh, põhjenduspunkt kuus B, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kompromiss põhjenduspunkt seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. põhjenduspunkt kaheksa, kompromisshääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromiss, põhjenduspunkt kaheksa A, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromiss, põhjenduspunkt üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. muudatusettepanek sada kuuskümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kompromiss põhjendus punkt üksteist, hääletus on alanud. lõppenud, heaks kiidetud, kompromiss põhjendus punkt kolmteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. Äh, põhjenduspunktis neliteist kaks hääletust, sada kaheksakümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kaheksakümmend neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kompromiss äh, põhjenduspunkt viisteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. kompromiss põhjenduspunkt kuusteist juurde, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud, kompromiss põhjenduspunkt seitseteist juurde, hääletus avatud hääletus lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada seitse, hääletus on avatud, lõppenud, tagasi lükatud, kompromiss põhjenduspunkt kahekümne juures, hääletus avatud lõppenud. vastu võetud, muudatusettepanek kakssada neliteist, hääletus avatud lõppenud. tagasi lükatud kakssada viisteist, hääletus avatud. lõppenud. tagasi lükatud, kompromiss kahekümne ühe juurde, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud põhjenduspunkt kakskümmend kaks, kompromiss, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud. kakssada kakskümmend kolm, hääletus avatud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud, kompromiss, põhjenduspunkt kakskümmend neli juurde, hääletus avatud lõppenud vastu võetud. põhjenduspunkt kakskümmend kuus, kompromisshääletus avatud. lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt kakskümmend seitse, kompromiss. lõppenud. vastu võetud põhjenduspunkt kakskümmend kaheksa, põhjen-, äh, kompromiss, hääletus avatud lõppenud, vastu võetud. põhjenduspunkt kakskümmend üheksa, kompromiss, häält avatud, lõppenud, vastu võetud, kolmkümmend, häält avatud, lõppenud, vastu võetud, kolmkümmend neli, avatud lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend neli A, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend viis, kompromiss, hääletus avatud. lõpp, lõppenud. vastu võetud põhjenduspunkt kolmkümmend kuus, kompromiss hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend kuus A hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend seitse hääletus avatud. lõppenud vastu võetud, kolmkümmend kaheksa, hääletus avatud, lõppenud, vastu võetud, muudatusettepanek kakssada viiskümmend seitse, kakssada kakssada viiskümmend seitse, kakssada viiskümmend kaheksa hääletus avatud. lõppenud. tagasi lükatud kompromiss põhjenduspunkt nelikümmend, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud nelikümmend üks, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud peaaegu. muudatusettepanek nelikümmend kaks, hääletus avatud hääletus lõppenud. vastu võetud. nelikümmend kolm hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud. nelikümmend neli hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud. nelikümmend viis hääletus avatud lõppenud vastu võetud. kakssada seitsekümmend neli, hääletus avatud. lõppenud, tagasi lükatud. nelikümmend seitse, nelikümmend kuus, hääletus avatud, lõppenud. vastu võetud kompromiss, põhjenduspunkt nelikümmend kaheksa A, hääletus avatud peaaegu hääletus lõppenud. vastu võetud. kakssada seit-, kompromiss nelikümmend kaheksa B. hääletus avatud, lõppenud. vastu võetud. kakssada seitsekümmend üheksa muudatusettepanek hääletus avatud, lõppenud tagasi lükatud. niisiis, lõpphääletus, jumal tänatud, ütleb härra esimees, muudetud kujul tekst hääletusele, hääletus avatud, nimeline hääletus hääletus lõppenud vastu võetud nelikümmend viis poolt, kümme vastu, kaks erapooletut. ja nüüd äh, läbirääkimiste avamise hääletus, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud nelikümmend neli poolt, kümme vastu, kolm erapooletut. niisiis ma vabandan, et see hääletus oli nii pikk, aga nüüd äh, proua Fajoni raport. kas proua Fajon soovib sõna? kui ei, kolleegid, ma palun teilt kannatust, pikad hääletused, aga jällegi väga oluline kvalifikatsioone puudutav, palun teie tähelepanu kuuskümmend kaks, kakssada kuuskümmend neli, proua Spinelli muudatusettepanek on äh, kompromissis nelikümmend kaks kaetud ja on konkreetselt välja toodud kompromissis, aga seda konkreetset muudatusettepanekut nimekirjas ei ole, kui kellelgi midagi selle vastu ei ole, läheme hääletusele ja kui kompromiss vastu võetakse, loeme siis selle muudatusettepaneku vastuvõetuks. nüüd äh, kolmkümmend kolm äh, lehekülg äh, looduslikud ja inimtekkelised katastroofid, need tulevad kompromiss kaksteist allhääletusele ja artikkel kuusteist äh, muudatusettepanek kakskümmend kolm, mis on seotud põhjenduspunktiga kolmkümmend kuus A. see oleks pidanud olema esimeses hääletuse osa sees seega oleks kuuskümmend seitse ja kuuskümmend kaheksa muudatusettepanekut, mis sedasama artiklit puudutavad, oleks siis ka kaetud, pean selle ette lugema kakssada viisteist muudatusettepanek, kas Taldo on plokkhääletusel sees, samad mõtted, kui keegi ei ole vastu, siis ma teen ettepaneku, et kakskümmend kolm on ka selles plokkhääletuses siis kaetud ja lõpetuseks teine osa plokkhääletusest kakssada kaheksateist muudatusettepanek, identne kahekümne kolmandada, kahekümne kolmandaga, see on valesti reastatud plokihääletuse teise ossa peaks olema esimeses osas, kui te olete nõus, kolleegid, siis äh, muudatusettepanek kakssada kaheksateist loeme siis selle loetuks esimeses ploki all. nii palju siis minu selgitustest ja läheme nüüd hääletuse juurde muudatusettepanek üheksakümmend kuus, üheksakümmend seitse, üheksakümmend kaheksa, identsed muudatusettepanekud, hääletus avatud. jõudsite hääletada, hääletus lõppenud, Rahvapartei teine üks üle. hääletus lõppenud. tagasi lükatud, kompromiss kolmkümmend kolm, hääletus avatud hääletus lõppenud. vastu võetud. kompromiss üks, artikkel kaks ja definitsioonid, hääletus avatud hääletus lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kaks, kolmsada kakskümmend neli hääletus avatud. kolmsada kakskümmend neli hääletus avatud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmsada kakskümmend viis hääletus avatud hääletus lõppenud, ka see on tagasi lükatud. nüüd aga üks eraldi hääletus, artikkel kaks, üheksas punkt, hääled saadud. hääletus lõppenud. vastu võetud kompromiss üks C, hääled saadud hääletus lõppenud. vastu võetud. sada kuuskümmend üheksa muudatusettepanek hääletus avatud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud, kolmsada kolmkümmend üheksa hääletus avatud hääletus lõppenud, tagasi lükatud kolmsada nelikümmend kaks häält saadetud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud, kolmsada üks häält saadetud. hääletus lõppenud. vastu võetud kolmsada nelikümmend kolm ja kakssada neliteist. hääletus on oodatud kolmsada nelikümmend kolm ja kakssada neliteist. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kaks. hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolm. hääletus avatud lõppenud. vastu võetud. kompromiss neli, hääled saadetud. hääletus lõppenud. vastu võetud kompromiss kümme, hääled saadetud hääletus on avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud. kompromiss viis, hääletus avatud muutus lõppenud, vastu võetud kompromiss kuus, artikkel üheksa hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud kompromiss seitse, artikkel kümme hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud kompromiss seitse A, põhjenduspunkt kakskümmend kaheksa, hääletus on avatud lõppenud. vastu võetud. kompromiss kaheksa, artikkel üksteist, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud. kompromiss üheksa, lõige kaksteist, põhjenduspunktid, hääletus avatud. lõppenud vastu võetud. nelisada seitsekümmend, nelisada seitsekümmend üks identsed muudatusettepanekud, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud. nelisada kuuskümmend kolm hääletus avatud lõppenud tagasi lükatud. kompromiss üksteist. näed, see avatud. lõppenud. vastu võetud, kompromiss viisteist. hääletus on avatud nüüd saate kõik hääletada. hääletus lõppenud. vastu võetud. kompromiss kaksteist, artikkel kuusteist, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud plokkhääletus muudatusettepanekutest kuuskümmend üheksa kuni viissada nelikümmend kuus hääletus avatud. nii nagu ma siis varem teavitasin, ka muudatusettepanek kuuskümmend üheksa kuni viissada nelikümmend kuus. hääletus lõppenud, tagasi lükatud ja ja nüüd teine osa plokkhääletusest, muudatusettepanek viissada nelikümmend üheksa, kakssada kaheksateist. kolleegid, selgitan, teine osa plokkhääletusest viissada nelikümmend üheksa, kakssada kaheksateist ja kakssada üheksateist. okei okay., correction number two. härra esimees parandab ennast teist korda, teine osa plokkhääletusest, muudatusettepanekud viissada nelikümmend üheksa ja kakssada üheksateist, hääletus on avatud hääletus lõppenud. tagasi lükatud kompromiss kolmteist, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud kompromiss neliteist, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud. okei okay muudatusettepanek viissada seitsekümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. viissada seitsekümmend viis muudatusettepanek viissada seitsekümmend viis, hääletus algas. viissada seitsekümmend viis, hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek viissada seitsekümmend kuus, hääletus algas hääletus algas suur tänu tehnikutele. asjad lähevad kiiresti, vigu ei tehta siin ruumis. kompromiss kuusteist, hääletus algas. vabandust, eelmine hääletus jäi lõpetamata, vastu võetud. kompromiss natuke kiireks läks vist kordame siis hääletust. kas kordame viissada seitsekümmend kuus? rahu, rahu. kordame hääletust. muudatusettepanek viissada seitsekümmend viis, kordame selle. viissada seitsekümmend viis hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. viissada seitsekümmend kuus hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kuusteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss seitseteist, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kaheksateist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kui soovite oma häält muuta, siis võite seda hiljem teha, aga see on nüüd vastu võetud kompromiss. kompromiss kakskümmend kolm, hääletus algas. kompromiss kakskümmend kolm. ja hääletus on lõppenud, vastu võetud kompromiss üheksateist, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss üheksateist A, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kakskümmend, hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes. rahvaparteist on üks hääletaja üle, hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kuus, äh, sada üheksakümmend üks, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kakskümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek seitsesada kaks, hääletus algas Oh Amendment seven zero oh three. muudatusettepanek seitsesada kolm, hääletuse algus. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. eraldi hääletus artikli kolmkümmend üks punkt ühe kohta, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kakskümmend kuus hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek seitsesada kolmteist, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. seitsesada neliteist, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek seitsesada viisteist ja seitsesada kuusteist, identsed, hääletame koos, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsesada seitseteist, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss kakskümmend seitse, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kakskümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss kolmkümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek seitsesada seitsekümmend üks, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek seitsesada seitsekümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek seitsesada seitsekümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud kompromiss kolmkümmend kaks A, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kaks B, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek üheksakümmend viis, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek seitsesada üheksakümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek seitsesada üheksakümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek seitsesada üheksakümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend üheksa, volitused, hääl, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek sada, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. põhjenduspunktid, kompromiss kolmkümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kolmkümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kolmkümmend kuus, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kolmkümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada kuuskümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek sada seitsekümmend üks, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek sada seitsekümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek sada seitsekümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek sada seitsekümmend neli, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek sada seitsekümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, sada seitsekümmend kuus ja sada seitsekümmend seitse, identsed hääletame koos, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kolmkümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kolm, kompromiss kolmkümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend üks ja kakssada kaheksa identsed. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kakssada üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kakssada kümme, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kakssada üksteist hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend neli ja kakssada kakskümmend üks identsed, hääletame, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kakssada kakskümmend neli hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss nelikümmend, hääletus algas. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes kompromiss nelikümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada viiskümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kuus, hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss nelikümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. komprom-, hääletus, muudatusettepanek kakssada kuuskümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss nelikümmend kolm, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kakssada kaheksakümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kakssada üheksakümmend ja kakssada üheksakümmend üks identsed, hääletus algas hääletus lõppes tagasi lükatud. ja siis see põhjenduspunkt kuus, muudatusettepanek neli, hääletus algas. põhjenduspunkt kuus, muudatusettepanek neli, hääletus algas. kas kõik hääletasid, hääletus lõppes? vastu võetud põhjenduspunkt viisteist, muudatusettepanek üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. ja nüüd äh, lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, vastu võetud nelikümmend poolthäält, kolmteist vastuhäält, neli erapooletut. ja nüüd hääletame läbirääkimiste alustamise otsuse üle, hääletus algab. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes samuti vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, neliteist vastu neli erapooletut, õnnitlen proua Tanja Fajoni, meie raportööri. ja sellega on meie hääletus lõppenud, Tanja soovib paar sõna öelda, palun Tanja. kallid kolleegid, suur tänu, Claude kallid kolleegid, tahaksin tänada selle suurepärase koostöö eest aitäh, Alessandra, aitäh, äh, Angeelika, Barbara, Jean. minu meelest äh, meie töö oli suurepärane, äärmiselt ambitsioonikas, progressiivne tekst, mille üle võime olla uhked. see on oluline osa varjupaiga õigusest ning äh, tähtis samm, mis toob Euroopasse tõhusama ja inimlikuma varjupaigasüsteemi. mul on väga hea meel selle töö eest, suur aitäh teile, kolleegid! jah, me alahindame seda suurt tööd, mida tuleb teha selliste raskete teemadega. aitäh, Tanja, aitäh, variraportöörid, aitäh äh, personal äh, ja aitäh, kallid kolleegid, selle raske hääletuste vooru eest!